alustame istungiga ning esimeseks päevakorrapunktiks on suuline küsimus komisjonile ja see puudutab keskkonnamõju hindamise direktiivi kohaldamist. härra Õvit, kas teil on protokolliline küsimus? jah, protseduuriline küsimus, kodukorra artikkel üheksakümmend seitse, kinnitasin selle enne ka presidendiga, kirjutasin presidendile ja palusin, et nad kirjutaksid F1 meeskondadele, sealhulgas Lootusele, mis asub minu öö, piirkonnas. nimelt nad ütlesid väga selgelt, et nad kavatsevad öö, öelda lahti Bahreini etapist tehnilistel põhjustel, aga me tahaksime neile meelde tuletada, et et tavaliselt on ikka traditsiooniline et inimõiguste äh, äh, põhjustel sportlased loobuvad äh, probleemsetesse piirkondadesse minemast, toon siin näiteks, näiteks Muhamed Ali ja president peaks meie parlamendi nimel selgeks tegema, et kui mõned F1 meeskonnad loobuksid inimõiguste kaalutlustel, siis nad saavad meie toetuse ja Bahreini äh, Äh, verine nimi ei peaks seisma täna selliste nimedega Nürnberg, Monaco, Silverstone, äh, Euroopa suurte vormelikeskuste nimede kõrval uhkelt. me võtame teadmiseks selle ära, Hõõvita, aitäh sõnavõtu eest ja me edastame teie poolt öeldu. kas veel üks protokolliline küsimus? härra Slüter suur tänu, proua president, mina olen eh, bilateraalsete investeerimiskokkulepete eh, eh, raporti autor parlamendis. pärast tõsist kaalutlust seoses hääletusega parlamendis ja nõukogu ettepanekuga tahaksin raportöörina võtta oma nime selle raporti pealt tagasi, sellepärast et nõukogu ja parlamendi seisukohad on äh, ühtsed, me toetame investeeringuid küll jah, kuid ei arvestata läbipaistvusega ning vanad liikmesriigid ei arvesta uute liikmesriikide vajadustega ning ei ole saavutatud mitte mingisugust tasakaalu investeerimisõiguste ja, ja keskkonna ja juriidiliste õiguste vahel. nii et ma ei saa enam parlamendi seisukohta sellisel kujul toetada ja ei saa juhtida neid läbirääkimisi, nii et ma paluksin loobuda raportööri kohalt ja annaksin selle töö üle komisjoni esimehele. jah, suur aitäh, härra Schlüter, tegemist ei olnud aga protokollilise küsimusega, vaid te peate vastavas komisjonis selle tõstatama head kolleegid, palun pidage oma kõne eest kinni, te kindlasti saate aru, et tegemist on päevaga, kus me hääletame ning samuti kõik lahkuvad täna siit, nii et ärgem lükakem hääletust edasi. tänan teid mõistmise eest. täna siis äh, vastavalt päevakorrale äh, läheme esimese punkti juurde ja sõna saab härra Viiland viieks minutiks. Vielen Dank, Frau Präsidentin suur aitäh, lugupeetud president, head kolleegid, lugupeetud volinik. ma võtan sõna proua Matsooni, meie komisjoni esimehe nimel, kes kahjuks täna siin viibida ei saa. kindlasti on palju olulisemaid petitsioone ka kui kõnealune ning eh, siin me ei räägi kolmekümnest tuhandest või enamast eh, inimesest, eh, kes selle petitsiooniga seotud oleksid, aga tegemist on kohaliku loodusega ja majandusega ning samuti me räägime siin Euroopa õiguse ühtsest kohaldamisest ning seetõttu meie komisjon ka küsimuse tõstatab. tahaksin ütelda, et selle juhtumi kohta koostatud raport Äh, see juhtum puudutab siis suusatõstuki ehitamist, näitab, et kohapealne meedia äh, väga armastab olukordi, kus keegi satub raskustesse. keskkonnakaitsjad, kohalikud äh, ametivõimud või siis riiklik valitsus aga selline toimimine ei ole kohane. proua Lichtenberger äh, käis minuga ka seal kohapeal. Euroopa äh, Liit äh, peaks siin noh, olukorra üle vaatama, aga nii see ei ole olnud. me peame tagama, et ühenduse õigus kohaldataks täiel määral ja see on ka põhjuseks, miks petitsioonile alla kirjutanud leiavad et ei ole kinni peetud erinevatest kriteeriumitest hinnates keskkonnamõju. nimelt äh, on ületatud kahekümne hektariline äh, piir, direktiivis on pandud piiriks kakskümmend hektarit pindalaks, koha peal aga me jõudsime järeldusele, et direktiivi sätetest küll omal ajal Austrias kinni peeti. siin võiks äh, ühe või teise hektari üle veel äh, vaielda, aga kuid mingil juhul äh, ei tohiks äh, tuleneda äh, pindala mõõtmisest see, et lõpuks me jõuame erinevatele järeldustele. me peaksime samuti vaatama natukene seda, mis toimub kulissides ja meil tekkis küsimus, kas pealinnas on keskkonnamõju hindamist ka juriidilistest aspektidest vaadeldud ning kas kõik on olnud kooskõlas ikkagi Euroopa eesmärkidega selles valdkonnas, nii Austrias kui ka minu koduriigis, mujalgi? on teatud tingimustega arvestatud, kuid kas tuleks, kuid kas äh, te leiate, et on võimalik, et äh, projektide puhul on võimalik projekt äh, väiksemateks osadeks lõhkuda, kas seda on võimalik ka ajas mm, tükkideks teha, no muidugi mõista, äh, meie meelest on tegemist ikkagi ühtse projektiga ning oleks pidanud kogu projektiga äh, arvestama. samas koha peal me nägime, et juriidilistel põhjustel oli äh, projekte väiksemateks osadeks tehtud ning äh, seetõttu tekibki küsimus, kas Euroopa äh, õiguse vastavad sätted võimaldavad taolist toimimist. lisaks sellele me nägime veel järgmist seoses plaanitavate ehitustega, kas suusarajad, mis luuakse selles äh, piirkonnas ja mille pindala äh, ulatub kümne-kahekümne hektarini. kas need suusarajad äh, ei tule arvesse keskkonnamõjude hindamisel? suurte projektide puhul tuleb siiski arvestada kogu kasutatava maa-alaga ning oleks väga huvitav vaadata, milline on komisjoni arvamus selles küsimuses. jah, suur aitäh, härra Viiland, te pidasite oma kõne ajast kinni, kinni, härra Oettinger nüüd eh, komisjoni nimel, palun. daamid ja härrad, suur aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed kolleeg kindlasti teab, et me jälgime seda, kuidas rakendatakse nimetatud direktiiv, mis puudutab keskkonnamõju hindamist ja et see direktiiv on väga oluline Euroopa Liidu majandusliku ja keskkonnaalase arengu seisukohast. meie jaoks on oluline eesmärk see, et me tagaksime selle, et me kontrollime ka neid projekte, millel on väga tõsine keskkonnamõju. ja selliseid projekte, mis võivad mõjutada kogu regiooni teatud projektide puhul on liikmesriik kohustatud otsustama, milline on künnis ja läbi viima ka mõjuhinnangu ja kõigepealt otsustama, kas selle mõjuhinnangu läbiviimine on vajalik. kui me vaatame seda suusatõstuki projekti, siis on tegemist just sellise projektiga, kus liikmesriik võib otsustada, kas mõjuhinnangut on vaja või mitte. Austria seadus oli minevikus küllalt lünklik, seal oli, oli erinevaid künniseid, kümme hektarit, kakskümmend hektarit või rohkem me oleme vaadanud meile esitatud petitsiooni läbi ja komisjon on küsinud Austria valitsuselt, millisel viisil nad tagavad, et selliste projektide puhul direktiivi piisavalt kohaldatakse ning Austria valitsus vastas, et tegelikult ei ole nad keskkonnamõju hinnangut läbi viinud, sellepärast et see projekt jäi alla seaduses ette nähtud künnise. me vastasime neile et projekti suuruse kindlaksmääramiseks ja otsuse tegemiseks, kas mõjuhinnangut on vaja või mitte, ei tohiks vaadata mitte ainult seda kitsast ala, kus toimuvad tööd, vaid tuleks vaadata kogu piirkonda, mida projekt ja need toimuvad tööd mõjutavad. ning Austria vaatas seetõttu oma seaduse uuesti läbi ja nüüd on Austria seadus viidud kooskõlla Euroopa Komisjoni seisukohaga, mis puudutab äh, keskkonnamõju hindamise direktiivi. nii et äh, Austria seadus on nüüd kooskõlas selle direktiiviga. ma olen seetõttu kindel, et äh, tulevikus oleneb igasuguste suusaprojektide keskkonnamõju hindamine just nimelt sellest, kui suur on see projekt ning keskkonnamõju hinnangu tegemisel tuleb arvestada ka esialgsete mõjudega, esialgsete arengutega. ja see tähendab seda, et tulevikus ei ole võimalik direktiivi kohaldamisalast kuidagi välja jääda lihtsalt nii, et suur projekt jagatakse väiksemateks osadeks. me arvame, et üldine keskkonnamõju hinnang on igal juhul oluline ning seda on leidnud ka Euroopa Kohus Euroopa Kohus ütleb, et keskkonnamõju hindamise direktiivi ei saa täita lihtsalt äh, seeläbi, et võetakse mingi suurem projekt ja jagatakse see väikesteks osadeks. tuleb vaadata kõiki rajatisi, mida projekti käigus ehitatakse tuleb vaadata ka, kuidas neid rajatisi arendatakse ja kuidas nende rajatiste arendamine ja ehitamine mõjutab kogu piirkonda, kus nad mõjuvad ja seetõttu tuleb äh, maa-ala suuruse kindlaks määramisel võtta arvesse ka neid maa-alasid, kuhu midagi ei ehitata, kuid äh, kuhu ometi ulatub ehitiste mõju. seetõttu me usume, et Melauda-Mürsi suusapiirkonnas oleks tulnud kõigepealt läbi viia screening selle alusel kindlaks teha, kas keskkonnamõju hindamine vastavalt direktiivile on vajalik ja seejärel oleks see vajadusel tulnud ka läbi viia ning kõike seda oleks tulnud teha nii, et ka avalikkus seda teab. Austria valitsus ei täitnud neid nõudmisi. Nad ei viinud läbi skriiningut, kuigi meie arvates oli see kohustuslik. tegemist on projektiga, mis on juba lõppenud ehm, see projekt kestis viis aastat, nüüd on see lõpetatud ning me oleme Viinilt küsinud lisateavet selle kohta, kuidas need arendustööd ja nende rajatiste ehitamine piirkonda mõjutas ja kas on endiselt vaja võtta mingeid meetmeid nende tagajärgede tõttu, mis projektist tulenesid. kuna meile ei ole veel esitatud täielikku teavet, siis peame me seda teavet ootama ja selle saadud teabe põhjal otsustama, kas kahjuliku keskkonnamõju piirkonnas on võimalik kuidagi vähendada me palusime Austrial endale ka lubada, et tulevikus, kui tehakse teisi sarnaseid suusaprojekte või mingeid muid projekte suusapiirkondades, mis oleksid vastanud Austria vanale keskkonnaalasele seadusele, et kõik sellised projektid uuesti läbi vaadatakse, et viidaks läbi screening ja selle alusel otsustatakse, kas on vaja või ei ole vaja teha keskkonnamõju hinnangut vastavalt direktiivile seda direktiivi ning Austria seadust, äh, seda direktiivi vaadatakse praegu läbi ning äh, me loodame seda tugevdada viisil, mis tulevikus keskkonnamõju hinnanguid veelgi parandab. ja selle direktiivi läbivaatamisel arvestatakse Euroopa Kohtu asjakohaste otsustega. erinevad menetluskorrad äh, tuleb ühtlustada ja neid tuleb lihtsustada, mis tooks kaasa selle, et äh, direktiivi reeglitest oleks võimalikult raske kõrvale hiilida. me valmistame ette selle direktiivi ümbersõnastamist ja oleme selleks läbi viinud ka laiaulatusliku konsultatsiooni avalikkuse ja erinevate sidusrühmadega. me vaatame keskkonnamõju hinnangu direktiivi uuesti läbi, nagu juba ütlesin, ning hiljemalt aastal kaks tuhat kaksteist esitame me uue ettepaneku, mis tähendab seda, et direktiivi meetmete kuritarvitamine või valesti rakendamine muutub tulevikus väga palju raskemaks, sest Euroopas kehtivad reeglid on tulevikus palju selgemad ja samas on neid täht-, lihtsam täita ja lihtsam nõuda nende täitmist. Euroopa Komisjon omalt poolt võtab vastu meetmeid mille abil tagab, et Austria valitsus äh, vaatab läbi ka need projektid, mis on juba lõppenud. nii et äh, Melau Tamülsi suusa äh, projekti puhul on samuti siis kõik vajalikud keskkonnameetmed täidetud, aitäh! suur tänu ja saavad sõna fraktsioonide esindajad ja alustagem Rahvaparteist ning esimesena saab sõna härra Jaar. pidage kõne ajast kinni, sellepärast et oleme juba jäänud ajast maha. suur tänu, proua president härra volinik, minu kolleeg Viiland äh, rääkis juba asja tõsiasjadest väga selgelt ja võib-olla äh, räägiksin mina siis pigem poliitilises võtmes ja annaksin poliitilise analüüsi. me ei ole äh, Euroopa poliitikate vastu küll, kuid äh, tagada tuleb äh, see, et äh, seda seadusandlust, mis Euroopas vastu võetakse, ka paremini rakendataks. Euroopa reeglid, direktiivid ja määrused on küll väga heade kavatsustega, kuid kõik peitub selles, kuidas neid äh, liikmesriikides täidetakse. meie küll ei ole kohtuinstants, kuid äh, mul on väga hea meel selle üle, et sellegipoolest rahvaesindajatena me käsitleme taolisi petitsioone. see näitab meile seda, et äh, tegelikult liikmesriikides teinekord tõlgendatakse asju teistmoodi, kui meie oma seadusandlusega ette nägime ja kui see nii on, siis tuleb ette näha muudatusi riiklikusse seadusandlusesse, kus on tehtud vigu või valesti tõlgendusi Euroopa seadusandluse ülevõtmisel. ja oleks suureks äh, eduks Euroopale, kui see nii läheks. nüüd, härra volinik, väga paljud kolleegid on mures Euroopa keskkonnaseadusandluse rakendamise osas liikmesriikides. terve parv petitsioone on esitatud äh, selles küsimuses ja kui meie esitame küsimusi komisjonile petitsioonidega seoses, mis meil on arutelul, siis vastab komisjon alati, et meie eeldame, et liikmesriik eh, N eh, täidab korrektselt Euroopa direktiivi sätteid ja komisjonina ei näe me põhjust sekkuda. minu meelest on siiski vaja mingisugust konkreetset instrumenti selliste petitsioonide jaoks, mis on arutelul äh, millega siis me saaksime mõistlikku debatti pidada vastava liikmesriigiga juba selle petitsiooni läbivaatamise ajal. muidu oleme meie need, kes kogu aeg tõsiasjadel sabas sorg-, sörgivad. suur tänu sotsialistide ja demokraatide nimel saab sõna härra Leitfried, kellel on üks minut. suur tänu, proua president, härra volinik sellest kõigest on saada oma õppetund austerlased armastavad suusatamist ja loomulikult meil on vaja selleks ka suusatõstukeid, aga kui inimesed käivad suusatamas, siis peavad nad mõistma ka seda, et, et me peame selle lõbu eest äh, tänu avaldama keskkonnale. tänu keskkonnale on meil võimalik äh, suusasporti harrastada ja ma arvan, et selles osas on austerlased äh, minevikus küll teinud väga palju vigu suusakeskused ehitati omal ajal arvestamata absoluutselt sellega, kas äh, see ka midagi tähendab keskkonnale ja seega ma kindlasti arvan, et me peaksime siinkohal tunnustust avaldama Euroopa Parlamendi lisandväärtusele. meie koda on olnud see, kes on näidanud, et asjad on äh, läinud valesti. meile on esitatud petitsioon parlament on võtnud selle arutelule ja nüüd me näeme, et Austrias asjad äh, pöörduvad paremuse poole, nii et see on täpselt see, kuidas me peaksime neid asju tegema. ja roheliste nimel saab sõna proua Lichtenberger, teil on üks minut samuti. suur tänu, proua president, äh, härra volinik, äh, suur tänu teile esitatud informatsiooni kohta, see, mis te ütlesite, on minu meelest väga oluline. kuid mul on lisaküsimus, te ütlesite, et et keskkonnamõju hindamise direktiivi kohaldamine Austrias on äh, rahuldust pakkuv komisjonile, kuid samas Euroopa äh, Liidu kohus on öelnud, et menetluse ajal, äh, mil petitsiooniga seotud tõendeid kontrollitakse, on õigus kaasata kodanikke, aga nagu ma aru saan, Austrias seda ei arvestatud. loomulikult seda ei saa teha nüüd kuidagi tagantjärele, kuid äh, ma tahaksin siiski väga selgelt välja öelda, et kui tegemist on äh, taolise suusakeskusega, siis on täiesti hullumeelne jätta arve äh,, jätta välja kogu projektist siis need suusarajad ise et suusarajad ei lähegi siis nagu selle suusakeskuse territooriumi alla. kui sellist asja lubatakse, siis näidatakse küll üles ehm, väga suurt loovust reeglite tõlgendamisel ja loodetavasti selline asi lõpeb, järgmisena saab sõna härra Maier. Eh, suur aitäh, eh, lugupeetud president tegemist on juhtumiga, mis võib-olla võimaldab meil leida lahenduse tuleviku jaoks. härra Jaar ja komisjon rääkisid sellest ning see lisatakse samuti petitsioonide komisjoni iga-aastasesse äh, aruandesse, äh, mis puudutab siis kahe tuhande kümnenda aasta otsuseid. Äh, Tamilsi juhtum võib olla selline, millest me saame õppust võtta Alpides ja Pireneedes. ja kui Euroopa kodanikud esitavad kaebuse, siis me näeme tegelikult, et äh, sellele järgneb päris pikk aeg ning selle aja jooksul ei suudeta probleeme lahendada, tekivad äh, pöördumatud kahjud. tihtilugu mm, eiratakse Euroopa direktiivi, mille kohaselt äh, tuleb keskkonnamõju hindamine läbi viia ja seda tehakse vägagi tundlikes piirkondades nagu Püreneed Hispaanias või Alpid siin näiteks selleks, et direktiivi eirata, lihtsalt jagati projekt osadeks ning sellest tulenevat keskkonnamõju hindamist läbi ei viidud. härra volinik, kas te leiate, et on vajalik ikkagi ähm, väga täpselt jälgida äh, kriteeriume keskkonnamõju hindamisel ning äh, kui on raporteid, mis näitavad, et äh, tööde osas tuleb ennetavalt hinnang läbi viia, te leiate, et töödega võib siiski algust teha enne? petitsioonide komisjonis ning äh, äh, täidesaatvas komisjonis tuleb igal juhul töötada selle nimel, et lühendada äh, viivitusi ning et liikmesriigid seetõttu ei saaks direktiivist kõrvale hoida. Austrias tehti seda, Hispaanias on samuti tehtud. Pireneedes on väga palju taolisi projekte, ka siin on tegemist just suusakompleksiga ja Aragoni piirkonnas samuti Äh, on plaanitud projekt osadeks teha, et vältida keskkonnamõju hindamist, nii et me peame töötama selle nimel, et kiiremini asjad lahendada. suur aitäh ning äh, proua Wertmann, palun. suur aitäh, head kolleegid, äh, lugupeetud volinik härra Ettinger. keskkonnamõju hindamise direktiivi eesmärgiks on äh, välja selgitada ja hinnata otsest ja kaudset keskkonnamõju teatud projektide puhul. tihtilugu aga me näeme, et äh, õigusest hoitakse kõrvale, Euroopa Kohus on juba ütelnud, et liikmesriigid peavad mõistma, et kõnealuse direktiivi eesmärkidest ei saa kõrvale hoida, jagades projektid osadeks. välja on töötatud ka raport direktiivi kasulikkuse kohta, komisjon aga ei ole tunnistanud, et tekkinud on probleeme direktiivi praktikas ellurakendamisega raportis eh, muuhulgas pöörduti otseselt ka liikmesriikide poole. Eh, paika on pandud ka siduv eh, künnis ning see käib ka Austria kohta. nõuti samuti, et viidakse läbi hinnang eriti just sellistes piirkondades, mis on tundlikud Te selles, sellisest uuringust ka rääkisite, meie ootame praegu tulemusi. Austria kodanikud äh, avalda, äh, avaldavad oma pahameelt sellepärast, et nende muredega ei ole piisavalt arvestatud. Euroopa Kohtu praktika äh, peab tagama selle, et ka avalikkuse arvamusega arvestataks praegu aga selle, seda piisavalt ei tehta, kodanikuühiskond ja avalikkus ei osale piisavalt äh, ja seda paljudes Euroopa riikides. tuleb ilmtingimata kohaldada ühtset menetlust äh, avalikkuse osalemisel hindamises. suur aitäh ning nüüd äh, teised kõnelejad, härra Seeber, kaks minutit. suur aitäh Äh, lugupeetud äh, president, äh, härra volinik, kõnelejate nimekirja, nimekiri näitab, et võiks tekkida mulje, nagu Euroopa Liitu peetakse mingiks supervõimuks ja seda tulenevalt siis petitsioonide komisjoni poolt esitatud nõudmistest Euroopa Komisjonile. ma tahaksin aga selle petitsiooni puhul eelkõige kindlaks teha, kas keskkonnaalast õigust on kohaldatud nii nagu peab, kas Austria on direktiivi kohaldanud siin tuleb silmas pidada seda, et Austrias ja ka teistes äh, liikmesriikides on oma teatud äh, õigusalased äh, traditsioonid, Austrias on üritatud olemasolevast õigusest kinni pidada ning juristid on jõudnud järeldusele siiski, et teatud väikesed vead võisid tekkida. siin me räägime siiski aga ainult mõnest protsendist, mille üle võiks vaielda on võetud teatud meetmeid ja ma usun, et me peaksime samuti arvestama ka poliitiliste aspektidega. projekti raames on üritatud parandada tehtud vigu ning äh, ma usun, et siiski võiks projekti pidada keskkonnasõbralikuks Äh, siiski tuleb tagada, et kõikides piirkondades, kõikides riikides peetakse kinni samadest reeglitest ja tuleb arvestada sellega, et teatud juhtudel on tekkinud suuremaid kahjusid keskkonnale. nii et sellega tuleks samuti arvestada Euroopa Komisjonis. suur aitäh, härra Seeber ja järgmiseks kõnelejaks on härra Möltser, tundub, et teda ka ei viibi saalis nii et äh, nüüd on äh, vaba mikrofoni kord ja neli kolleegi on sõna palunud. härra Viiland saab sõna aga alles äh, kõige viimasena, nii saab ta kõik enne ära kuulata, härra Pööge, üks minut, palun. aga kõik saavad rääkida tõepoolest ainult ühe minuti. suur aitäh, lugupeetud kolleegid lugupeetud president, lugupeetud volinik. volinik ütles meile, et Austria võimud on juhtunust õppinud. ma usun, et seda tuleks mitu korda rõhutada. sest minister, kes vastutab Austrias keskkonnaalaste seaduste läbivaatamise ja ümbersõnastamise eest, on hea näide teistele, kes teevad äh, samaväärset tööd, võib-olla sellistele inimestele, kes ei ole nendest probleemidest samavõrra teadlikud. ma tahaksin paar sõna öelda ka konkreetsete meetmete ja meetodite kohta, mis on vajalikud juba esialgses planeerimisfaasis. meil on vaja äh, mõjutada, muuta ja parandada, aitäh. härra Ferreira, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president tahaksin väga lühidalt öelda järgmist. keskkonnamõju hinnangu direktiivi rakendamise praktiline protseduur on endiselt liiga keeruline me peame vaatama, millised on need elemendid, mida tavaliselt eh, hinnatakse. Need on eh, väga erinevad elemendid, mõnikord vaadatakse, kui kõrged on eh, piirkonnas kasvavad puud, kuid tegelikult peaksime pigem vaatama, milline on inimtegevuse mõju sellele piirkonnale. ja tihti me ei tee seda korrektselt, tuleb hinnata, millise piirini milline mõju keskkonnale tekib ja millised on hüvitismehhanismid. keskkonnaasutustel on siin tähtis, isegi keskne roll ja neil peab olema ka piisavalt vahendeid oma ülesande täitmiseks. mis puudutab menetluskorda, siis on vaja avalikku kontrolli, see tagab läbipaistv-, läbipaistvuse ja tagab ka selle, et keskkonnamõju hinnang oleks väga kvaliteetne, aitäh! konkrečių e, klausimų, konkrečios valstybės, bet visgi po... proua Murkunaite. aitäh, me räägime täna väga täpsest e, konkreetsest e, projektist ja tuleb ütelda, et keskkonnamõju hindamise direktiiv on miski, mis on päris keerukas nii riiklikul tasandil kui ka Euroopa tasandil. aga oluline on siin see, et meie ühiskondades valitseb usalduskriis selle direktiivi osas ning mõjuhinnangute osas, mida läbi viiakse direktiivi kohaselt. Need, kes ekspertiise äh, läbi viivad, äh, nendesse ei suhtuta piisava usaldusega igal juhul on vaja, et äh, projektide osas langetatavad otsused oleksid põhjendatavad. eile me rääkisime õigluse ja sõltumatuse põhimõtetest ning see kehtib ka keskkonna küsimuste puhul, ma arvan, et see on kõige olulisem. suur aitäh ja sinine kaart. Teil on pool minutit aega. suur aitäh, proua president. võib-olla sain ma valesti aru võib-olla mõistsin kolleeg valesti, tahaksin kontrollida. juhul, kui on olemas reeglid, siis kõige tähtsam on see, et neid ka täidetaks. ja ei peaks olema mingisuguseid äh, pehmendavaid asjaolusid, mille tõttu võib väita, et meie ei pea neid reegleid täitma. ja ma tahaksin küsida, et võib-olla te tahtsite ikkagi öelda, et reegleid peaks täitma ja kui see nii on, siis tuleks ju põhjalikult uurida kõiki asjaolusid. Teil on õigus vastuseks. E, noriu pabrėžti, kad taip, taisyklių laikytis yra e, ypatingai svarbu. jah, muidugi ma tahaksin rõhutada, et väga oluline on eeskirjadest kinni pidada. küll aga vahel on juhte, kus teatud huvigrupid üritavad avaliku arvamusega manipuleerida ning e, üritavad mõjutada projekte aga ma tahtsin ütelda, et sõltumatus ning eh, ekspertide analüüs on väga oluline, igal juhul tuleb ekspertiis läbi viia nii, et kõik käiks vastavalt eh, õiguses ette nähtud eeskirjadele. suur aitäh! suur aitäh, president, lugupeetud volinik! meie tänane diskussioon näitab meile veel kord, et eh, keskkonnavaldkond on väga problemaatiline. meil on kommunikatsiooniprobleemid, omavahel lähevad konflikti erinevate piirkondade, erinevate ettevõtete huvid, seetõttu tekivad probleemid ning Euroopa Komisjon peab omalt poolt kinnitama, et ettevõte peab äritegevuses arvestama ka keskkonnamõjuga, et keskkonnafaktor on oluline. meil on vaja keskkonnakaitsemeetmeid ja ka keskkonnavaldkonnas on võimalik töökohti luua ja säilitada. praegu räägitakse tihti nii, et me kas kaitseme keskkonda või loome töökohti ja nii see ju ei ole. kahjuks on poliitikud äh, tihti aga seisukohal, et need asjad on omavahel igal juhul vastandatud. me peaksime endale olukorrast rohkem äh, aru andma, peaksime muutuma sellest teadlikumaks, äh, nii et ettevõtted tulevikus paremini kaitseksid keskkonda, aitäh! paní předsedající suur aitäh. Austria otsustas oma kantslerist vabanemiseks äh, hääletada maha oma tuumajaama projekti ning äh, see mm, eksperiment läks neile küllalt kalliks maksma ja keegi teine ei tohiks endale lubada samasugust mõtteviisi ja lõpuks härra Viiland. suur aitäh teile, proua president ma tahaksin ühes punktis rõhutada oma seisukohta. suusarajad loetakse künnise arvutamisel piirkonda kuuluvaks osaks ainult siis, kui suusaradadel toimub mingi ehitustegevus või kui ehitustegevus mõjutab suusaradu või seda piirkonda, kus suusarajad paiknevad. teised piirkonnad, kus võib-olla ei ole ühtegi ametlikku suusarada, aga ei kuulu selle arvutuse alla isegi siis, kui tegelikult äh, neil piirkondadel on ka mingisugune keskkonnamõju või kui keskkonnamõju tekib ka nendes piirkondades ja ma arvan, et see on vale. me räägime siin liikmesriigist, mida me mõlemad väga hästi tunneme, härra volinik, aga petitsioonikomisjon arvab teatud juhtumite puhul ikkagi, et võimalik on ehitustegevus peatada kuni ei ole läbi viidud, seni kuni ei ole läbi viidud vajalikke uuringuid ja saavutatud äh, tulemusi ja sellistel juhtudel peakski tegevuse teatud ulatuses külmutama. sinine kaart, kas te soovite esitada küsimuse härra Viilandile? aitäh. ma tahaksin härra Viilandilt küsida, te olete jurist. Teie olete jurist ja inimesed, kes lihtsalt tänaval äh, jalutavad mõnikord kasutavad abivahendeid, näiteks jalutuskepi. ja samamoodi võiksime, võiksime ju küsida nende inimeste kohta, kes liiklevad mägedes. Also um eines, um eines klar zu sagen, der Eindruck ist zu palun sõna vastuseks ja siis võtame kokku selle arutelu. tahaksin seda väga selgelt selgitada loodus ei ole mingi koht, kus on õigus viibida ainult keskkonnakaitsjatel, see on ikka kõigile mõeldud, kõik võivad seal käia ja seda kasutada. ja ma usun, et ka Melauda-Mülsi piirkond on selline, kus kõik võivad olla, aitäh. jah, suur aitäh, tegite väga lühidalt ja nüüd saab sõna volinik, palun. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete suur tänu, äh, proua president, austatud parlamendisaadikud, äh, me oleme ilmselt kõik nõus sellega, et asjad läksid viltu. aga kui asjad on läinud valesti, siis Euroopal on kohustus analüüsida, mis täpselt juhtus ja sellest on kindlasti kasu. see juhtum näitab seda, et seiretööd ei tehtud korralikult, kriteeriume ei rakendatud, nii et et hindamisprotsess ei olnud objektiivne. lisaks sellele keskkonnamõju hindamise seadusandlus tuli Austrias uuesti sõnastada, selleks, et see peegeldaks äh, kohaselt Euroopa seadusandlust. ja edasi Äh, vaadakem äh, seda, mida selline suusakeskus toob kaasa antud piirkonnas, tuleb ju lisaks nõlvadele luua ka autoparklaid äh, ja, ja teisi ehitisi ja kõik need oleks pidanud võetama arvesse kogu projekti osadena ja täna on kindlasti see piirkond märksa suurema tähelepanu all faktide väljaselgitamistööd tehakse palju rohkem, kuigi teinekord jääb mulje, et inimesed äh, tänapäeval pigem kaeblevad taoliste keskuste puhul, äh, selliste keskuste poolt tekitatava müraga kusagil kella kolme ajal öösel, kui, äh, kui on nad mures keskkonna pärast, aga nali naljaks. me oleme kindlasti näinud, et tänu sellele juhtumile on asjad paranenud ning see on kaasa toonud keskkonnaseadusandluse ümber sõnastamise Austrias selleks, et äh, see võtaks arvesse ka uued poliitilised eesmärgid. meie peame omalt poolt äh, samamoodi lähenema ka kõikides teistes valdkondades, et näiteks Euroopa-ülesed võrgustikud kaitseksid ka bioloogilist mitmekesisust, kuid muidugi tuleb kinni pidada ka Euroopa Kohtu lahenditest. proua Lichtenbergeri küsimus. me peame märkima, et Austria seadusandlus täna äh, vastab äh, täiesti sellele, äh, mida oleme me öelnud künniste kohta. kuid me kavatseme kaaluda vastavusega teisi aspekte, nii vormilisi kui ka sisulisi läbipaistvus on ülioluline ning kindlasti tuleb koha, korralikult kaasata ka kodanikud. ning äh, tulemas on selle kohta kindlasti teile ka kirjalik vastus. järgmisel aastal, arvestades selle juhtumi poolt esile kerkinud, on kindlasti tulemas äh, seadusandluse märksa parem versioon juba mis vastab täpselt Euroopa direktiividele. Nende künniste puhul aga mulle tundub, et kui tõesti suusad tõstuke ehitatakse, siis ei saa tõesti keskenduda ainult äh, sellele osale maatükist, mis jääb selle tõstuki kaabli alla aga teisalt, ega ei saa võtta ju ka tervet äh, Mäe-Nõlva selle piirkonna alla, kui seda tegelikult ei kasutata, nii et mingisugune mõistlik kesktee tuleb leida. tuleb äh, kindlasti kaasata see osa maast, mis on ette nähtud suusanõlvadeks. see osa mäe küljest ja kõik muu osa mäe küljest, mis on lume all, kuid ei ole osa nõlvadest või on nii-öelda off-pist, Äh, suusanõlv, äh, siis äh, seda ei saa arvestada sisse loomulikult sellistesse projektidesse ja see tuleb väga selgelt välja öelda. ja loomulikult tuleb kiirendada ka seda, kui kiiresti me need detailid läbi vaatame. viis aastat tagasi esitati see projekt ja täna on juba natukene hilja nendele anda vastus. aga lähimuspõhimõte on see, mis meie tööd juhib ja aluslepingu kohaselt on liikmesriik ennekõike see, kes peab meie esindajana kohapeal tegutsema. me peame arvestama nii majanduse ja loomulikult ka keskkonnatingimustega. suur tänu, kallid kolleegid sellega on see väga huvitav arutelu lõpule jõudnud ja läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde järgmine suuline küsimus äh, komisjonile eksitavate äri